viieteistkümnendast juulist äh, astus härra Laurentiu Rebega välja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja liitus äh, ENP fraktsiooniga. härra Juan Fernando Lopez Aguilar äh, liitus kahekümne teisest juulist Sotsiaaldemokraatide